ennast ja ma loodan, et ja, ja, ja ma ootan äh, Euroopa Parlamendi resolutsiooni antud küsimuses, aitäh. aitäh, härra Vammen. sellega on arutelu Guinea-Bissau teemadel lõppenud Poola ametivõimud on anda, saatnud presidendile teate parlamendiliikme Jaroslav Lešeki immuunsuse äh, võtmise kohta, oleme saatnud selle lähtuvalt meie kodukorra artiklist kuus äh, lõikest kaks edasi Justiitsasjade komisjonile. sotsiaaldemokraadid ja kuue on teatanud komisjonidesse nimetamistest, nimetamistest ja äh, nende nimetamiste nimekiri avaldatakse parlamendi äh, selle täisistung, täiskogu osaistungjärgu protokollis ja nüüd läheme siis edasi oma tööga ja nüüd äh, ootab meid ees Gerben-Jan Gerbrandi raport Ressursitõhus Euroopa, palun, härra raportöör voorzitter ehm, sooviksin alustada mõningatest arvnäitajatest aastal kaks tuhat viiskümmend elab meie planeedil üheksa miljardit inimest ehk kahekordistub inimeste arv keskklassi nii-öelda kodanike arv mis omab eh, tohutut mõju meie planeedi ressurssidele, varsti meil on vaja kolme sellist eh, planeeti, aga seda meil ju ei ole. Ehm, ressursi tarbimine on tohutult kasvanud eh, viimaste aastakümnete jooksul ja see läheb igal aastal üha rohkem ja rohkem maksma. seega Euroopa Liidul on vaja praktilist tegevuskava probleemi lahendamiseks. komisjoni teedekaart ma tahaksin siin avaldada tunnustust volinik Potočnikule, kes on teinud hea algatuse, nimelt komisjoni analüüs ja lähenemine on väga hea, aga mis on puudu, vähemalt minu arvates, on eh, nii-öelda kiireloomulisus, praktilisus, see on just see, mida meie tahaksime teile siin parlamendis selgeks teha, ma ei räägi siin raporti sisust eh, ainult, vaid, vaid eh, ka struktuurist keskkonnakomisjonis on välja töötatud kuus prioriteeti, peatun nendel lühidalt, kõigepealt eh, on ääretult oluline, et koos ärimaailmaga me töötaksime välja ühise tegevuskava selleks, et muuta Euroopa ja äritegevus Euroopaks eh, rohkem teadlikuks jäätmeprobleemidest. Eh, meil tuleb seadusandlus lihtsustada selleks, et tõesti Eh, tagada seadusest kinnipidamine. teiseks prioriteediks on see, et meil peab olema üks ühine eh, ringlussevõtu taaskasutusturg. me peame eh, nii-öelda ringlusse võtma väärtuslikud ressursid ja need taaskäitlema stimuleerima materjalide mitmekordset kasutamist, kasutatud materjalide taaskasutamine on odavam kui uute materjalide ühekordne kasutamine. seega meil on vaja e, stimuleerida sellist tegevust, meil on vaja teadus-arendustegevust, me peame aitama taaskäitlemistööstusharul e, muutuda professionaalsemaks. edasi on meil vaja e, ökodisaini direktiivi laiendada ja edasi arendada, seismaks hea selle eest, et et materjale oleks võimalik kiiremini ringlusse võtta ja kõik see algab juba disainist. ressursitõhusus tuleb muuta tõhusamaks ja, ja süvalaiendada seda ka kõikidesse teistesse valdkondadesse, nagu näiteks põllumajandus, kalandus, pöörates tähelepanu ehm, vee säästmisele ja nii edasi ja eh, kuuendaks prioriteediks on see, et meil on vaja selgemaid eh, indikaatoreid, kui eh, midagi mõõta, siis on asi palju selgem ja arusaadav. mida kauem ma olen selle asja kallal töötanud, näen ma üha selgelt, selgemalt, et küsimuse all ei ole mitte ainult keskkond, vaid majandus, me peame muutuma tõhusamaks, mõtlema selle peale, kuidas me oma ressursse kasutame. saju, sadu miljardeid eurosid läheb täiendavalt peavad äh, nii-öelda maksma kõik see, et äh, just see, et ei taaskäidelda materjale ja äh, mul on väga kahju näha, et nõukogu esindajaid ei ole täna isegi siin kohal. Nad, neid ei huvita, nad ei võta ühendust, neil ei ole piisavalt ambitsioone selleks, et tegeleda selle teedekaardega, saamaks taha kogu Euroopa Liit, kõik liikmesriigid. aitäh! ja nüüd saab sõna volinik Potočnik. austatud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. kõigepealt ma sooviksin avaldada tunnustust härra Gebrandile raporti eest, kus tunnustatakse ambitsioonikust, mis on vajalik selleks, et minna üle ressursitõhisele Euroopale. see taas kinnistab, kinnitab, kuivõrd eh, poliitiliselt tähtis on ressursitõhusus vastav poliitika selleks, et tulla toime meie seisvate majanduslike keskkonnaalaste väljakutsetega. ressursside nappus on tõsine globaalne trend, mida ei tohi ignoreerida. meil on vaja kiireid muutusi majanduses ja me peame ümber mõtlema oma majanduskasvu mudeli, mudeli ilma uute poliitikatega eh, avaldame isegi veelgi suuremat survet keskkonnale ja me ei suuda kliimamuutuste eesmärke täita ning me seame ohtu oma heaolu ja majanduse, tekitades süsteemseid riske. jätkusuutlik ressursside kasutus on eeltingimuseks, et säilitada meie majanduse tugevus ja konkurentsivõime. ressursitõhusus võimaldab saavutada majanduskasvu, luua juurde töökohti, pakkuda võimalusi ettevõtetele nii lühikeses kui pikas perspektiivis. komisjon on välja töötanud oma visiooni selle kohta, kuidas pikaajaliste strateegiate raames vastavalt ressursitõhususe peaalgatusele aastaks kaks tuhat kakskümmend on võimalik kõike seda saavutada. kõikides eh, valdkondades, eh, alates transpordist kuni veemajanduseni ja nii edasi, meil on integreeritud ettepanekud välja töötatud äh, teadus- ja arendustegevusele, põllumajanduspoliitikale, kalandusele, hõlmates kõik need erinevad valdkonnad ja ma loodan, et seadusandliku protsessi tulemus äh, vastab äh, sellele ambitsioonile, mida te täna olete välja näidanud, et me tõesti üheskoos suudame võidelda selle nimel, et meil oleks ressursitõhus Euroopa. me oleme lauale seadnud sidusa raamistiku selleks, et saavutada jätkusuutlik areng aastaks kaks tuhat viiskümmend me oleme välja pakkunud kakskümmend kakskümmend teetähised ja sammud, kuidas alustada üleminekut ressursitõhusale majandusele ja läheneme kolme nurga alt ja mul on väga hea äh, meel näha teie raportist, et te jagate meie seisukohti. esiteks on vaja luua horisontaalsed tingimused selleks, et, et äh, majandust üle viida, viia äh, uude etappi. ökodisain on oluline, teadus-arendustegevus on oluline ning oluline on kõrvale jätta ebatõhusad toetused eh, ning eh, minna üle mm, keskkonna kahjustamise maksustamise peale. ressursitõhusus on oluline selleks, et, et eh, tõhustada Euroopa majanduse edasiarengut ning saavutada jätkusuutlik majanduskasv. seitsekümmend kaks miljardit eurot aastat on võimalik kokku hoida ning ning äh, suurendada, suurendades äh, ringlussevõtusektorit, siin on võimalik äh, nelisada tuhat töökohta juurde luua aastaks kaks tuhat kakskümmend. teiseks, milline on meie eesmärgi iseloom? me peame hea seisma selle eest, et meie loodusressursse kasutatakse tõhusalt nii lühikeses kui pikas perspektiivis, kuna need on meie majanduse ja elukvaliteedi alustaladeks. Ehm, siin ma räägin ehm, nii-öelda laiemalt ressurssidest, mille säästmist komisjon püüab eh, stimuleerida. ning eh, sellel on oma mõju ka eh, nii-öelda nii toidutootmisele kui hoonetele ja mul on väga hea meel, et ka need aspektid on teie raportis välja toodud. Ehm, hea valitsemistava juht, juhtimine on võtmesõnaks. ressursitõhusus, see on poliitika, mis hõlmab paljusid valdkondi Eh, paljudes valdkondades vaja edasiminekut selleks, et saavutada edasiminekuid. Eh, Euroopa poolaasta raames me püüame hea seista selle eest, et Euroopa Liidu liikmesriigid eh, liiguvad edasi jätkusuutlikule teele ning eesmärgid peavad olema seotud teaduspõhiste usaldusväärsete indikaatoritega, tulemustabelitega ja temaatiliste indikaatoritega ja loomulikult kõigeks selleks on meil vaja ellu rakendada ka Euroopa Liidu keskkonnaalane seadusandlus pluss meetmed rahvusvahelisel tasandil, tagamaks võrdsed konkurentsitingimused kõikidele maailmas, nii nagu alati kõikide sidusrühmade panus on siin ääretult oluline, et saavutada selle programmi edu. meil tuleb mobiliseerida tegijad kõikidel tasanditel ja kõikides asjasse puutuvates majandussektoritest, et kõik annaksid oma panuse. igal juhul teie toetusele ma kindlasti tuginen ja loodan teie toetust ja ootan tänaseid arutelusid suure huviga. suur tänu, Marianne Potočnik ja nüüd Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni äh, nimel ähm, härra Jakolina kuulnud ära äh, raportööri sõnavõttu, tahaksin avaldada talle tunnustust äh, ja äh, kuulasin ära ka voliniku, võin, olen Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni arvamuse koostaja ning tervitame oma komisjonis seda raportit, ja seda asjaolu, et väga paljudki meie ettepanekutest kajastuvad selles raportis. Euroopa Liidul on oma välisdimensioon, sellel pole vähimatki kahtu, kahtlust, keskkonnateenused ja keskkonnateenustega kauplemine on oluline säästlik majandusressurss, iseäranis teenused ja kaubad ja, ja, ja tooted mis on energiatõhusad, peaksid olema osaks meie majanduskasvu strateegiast. me peaksime selle abil äh, lööma töökohti ja kasutama rohkem rohelisi te tehnoloogiaid äh, ning keskendume oma ettevõtete valmisolekule seda teha, iseäranis VKE-dele. Äh, siis Euroopa Liidu äh, mitmepoolsed lepingud, äh, regio-, reg-, piirkondlikud lepingud äh, tariifitõkete kohta ja mittetariifsete tõkete vastu kohta aitavad seda tagada, säästlikud tariifisoodustused, säästlikkus ja tariifisoodustused keskkonnasõbralike toodete suhtes üldise soodustuste süsteemi raames on heaks lahendiks Euroopa Liit peaks äh, hoidma liidriohjad enda käes selles valdkonnas ja Euroopa Liit peaks äh, edendama roheliste kaupade ja teenustega kauplemist äh, ka Euroopa Liidust välja jäävate riikidega, iseäranis teatavates maailma osades. me peame sõlmima kaubanduslepingud, mis alati võtavad arvesse ressursitõhususe äh, kaalutlusi, nii et meil oleks arukas majanduskasv Euroopa Liidus. suur tänu, härra Jakolino ja nüüd äh, äh, töö, tööstuse, teadusuuringute ja energiakomisjoni nimel härra Johanson. kõigepealt tahaksin ma tänada härra Gebrandit hea raporti eest tööstuse ja teadusuuringute energiakomisjoni ra-, variraportööri või arvamuse koostaja nimel tahaksin ma öelda, et äh, säästlik äh, majandus äh, peaks aitma, aitama majanduskasvu suurendada Euroopas, innovatiivsed mudeleid aitavad korduvkasutuse turgu luua, meil on vaja ökodisaini direktiivi, meil on vaja ka äh, jäätmekäsitluse raamdirektiivi kiiremini äh, ellu viia. me rääkisime oma komisjonis ka sellest, et tuleks äh, suurendada koostööd liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu tasandil. meie arvame, et seda on võimalik teha nii, et äh, seatakse konkreetsed mõõdetavad eesmärgid, tehakse konkreetseid seadusandlikke algatusi ja kus äh, eesmärke toetatakse täiendavate vahenditega. Äh, meil on selleks vaja ka vastavaid rahandamis, rahastamismehhanisme. suur tänu, kolleeg Johanson ja järgmisena saab sõna kolleeg Voogan. Regionaalarengu Komisjoni nimel. regionaalarengu komisjonil on väga hea meel, et saime koostada arvamuse selle raporti kohta. meil on väga hea meel, et ressursitõhusus kui selline äh, on nii tähtsal kohal Euroopas. meie peame oluliseks suuremaid energia Äh, investeeringuid energiasõbralikesse algatustesse ning äh, ka struktuurifonde äh, tuleb suunata nii, et säästlik majanduskasv saaks toetatud. ressursitõhususe saavutamiseks saab kasutada erinevaid fonde ja struktuurifonde saab kooskõlastada selle eesmärgi saavutamiseks. toetame ka seda, et tehakse tihedamat koostööd kohalike ametivõimudega ja piirkondadega, sellepärast et nemad on tavaliselt meie projektide elluviijad, aga üldiselt Regionaalarengu Komisjon on väga rahul selle raportiga. suur tänu, kolleeg Voon ja nüüd saab aga äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Florence, kaks minutit. suur tänu, äh, lugupeetud volinik äh, Potočnik äh, ja lugupeetud raportöör, tegemist oli väga julge raport, ressursiraportit ei ole sugugi mitte kerge äh, koostada, sellepärast et ressursid on olulised kõikide majandussektorite jaoks. ressursitõhusus ei ole meie jaoks ainult äh, unistus, ähm, mm, me peame sellele tõsiselt mõtlema, sellepärast et sellest sõltub meie tulevik. samuti me peame pöörama tähelepanu meie ühiskonna konkurentsivõimele ma arvan, eh, et me peame eh, rääkima sellest teemavaldkonnast, mingisuguseid seadusandlikke ettepanekuid aga ei pea me eh, absoluutselt nõudma, ma olen valmis, ma olen veendunud, et väga palju suudame saavutada kokkuleppeid sõlmides näiteks tööstusega Saksamaal on seda äh, tehtud, mina olen püüdnud seda teha ja oma lastega, minu isa proovis seda teha minuga, äh, nimelt koolitada meis tõhusat käitumist, äh, kui võtame näiteks minu auto, kujutasin saja kilomeetri peale kaksteist liitrit bensiini varem, no nüüd tarbin ainult pool sellest, nii et sellised asjad on väga olulised. meie oma vanemad on meile öelnud, et tõhusus Äh, ähm, ei tähenda, tõhusus tähendab seda, et me haldame oma ressursse, me ei tohi metsa täielikult maha raiuda äh, ja kui me kõik oleme selles osas ühel nõul, siis äh, on see suur saavutus, tahaksin tänada härra Gebrandit tehtud töö eest, mis on heaks raamistikuks meie edasistele pingutustele meie kojas mõned leiavad, et me peaksime minema nii kaugele, et me ei tohiks isegi lihagi äh, süüa. Äh, ja, ja samal ajal räägitakse sellest, äh, kui palju on, kui palju on e-aineid, mida me siis peaksime tegema, seda on väga raske määratleda, aga meie lähenemine, üldine lähenemine peaks olema õige, me ei saavuta kõike üleöö, aga me kõik anname endast parima selleks, et saavutada edu. suur tänu, härra Florence Praamerkis. suur tänu, äh, lugupeetud äh, volinik, äh, lugupeetud raportööd, mul oli suurepärane Hollandi kollane um, keedu, kann, veekeedu kann, ühel päeval läks see katki ja seda parandada ei saanudki. Äh, tegelikult ei olnud tal väga midagi viga, aga, aga sellegipoolest äh, olin ma sunnitud uue ostma. Äh, see oli odavam kui selle parandamine ja nii see ei peaks olema me kõik räägime maakerast, meie ressurssidest ja sellest, kui toredad nad kõik on, kuid ärgem unustagem, et äh, Rooma klubi äh, äh, kuulus raport juba rääkis sellest nelikümmend aastat tagasi, aga samamoodi jätkame oma tegevust. mida me siis peaksime tegema? viimasel kahel aastal on meile esitatud vähemalt kaks äh, toorainete strateegiat, äh, kõigepealt toorainete strate-, strateegia ja nüüd siis ressursitõhususe strateegia, me peaksime aga need põhimõtted integreerima, lõimima oma ühiskondadesse nii, et inimesed ei peaks äh, kandma kahte tsemprit ja me kogu aeg rohkem tarbima, me kõik pea, tahame kasutada ressursse tõhusalt, me peaksime pigem äh, parandama selle asemel, et uusi osta, me peaksime äh, korduvkasutama äh, oma ressursse, meil on paremat etiketistamist, selgemaid silte, mitte viite erinevat etiketi energiatõhususe ja ma ei tea, mille kohta veel. lugege raportit, siis saate isegi aru, mida ma mõtlen me peame tagama seda, et äh, nii palju äh, et me ei saadaks liigselt äh, prügimägedele või prügi ümbertöötlemise jaamadesse praegusel hetkel võiks kümme jalgpalliväljakut täita ka nende asjadega, mida me oleme Euroopas ära visanud, me peaksime piirduma vaid ühe jalgpalliväljaku täie prügiga kahe tuhande kuuendal aastal tuli maksta kakssada dollarit, äh, täna kuussada dollarit mõningate materjalide eest. ja seda on vaja teha, mit-, me, me peame midagi ette võtma, mitte ainult äh, keskkonna pärast, vaid ka meie pärast. suur tänu, proua Märkes äh, ja härra Panajata. lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör, kallid kolleegid, Euroopa äh, majanduskriis äh, on toonud meile probleemid nagu tööpuudus, majanduslangus äh, ja me peame neid probleeme lahendama kiiresti. samal ajal on teine probleem, mida me võib-olla nii kiiresti ei märka, kuid lahendused peavad olema niisama kiired. ressursside tõhus kasutamine meie ühiskonnas tulevikus peab keskklass maailmas saavutab keskklass kolme miljardi piiri ja, ja äh, arenguriigid tahavad loomulikult samuti globaliseerimise käigus oma tööde vilju maitsta, aga me ei tohiks unustada seda, et meie planeedi ressursid on piiratud. me peame oma võimaluste piires elama siin maa planeedil, me peame oma ko-, oma tavalised kombed üle vaatama, pidades ressursse silmis, me tahaksime tõhusat majanduskasvu me peame looma alternatiivse, innovatiivse programmi, mis äh, paneb, pöörab tähelepanu meie ressursside optimaalsele ja maksimaalsele kasutamisele. kui me tahame ressursi toodetega varustatuse probleemi lahendada, on see möödapääsmatu, äh, seda pidades silmas nii ressursse Euroopas kui kogu maailmas. see probleem muudkui suureneb ja globaalsed probleemid vajavad globaalseid lahendusi. Euroopa pingutused ei peaks jääma üksi, Euroopa Liit peaks pöörduma ka äh, teiste poole äh, ning nõudma ressursitõhusust maailma tasandil. tahaksin tänada raportööri suurepärase raporti eest lõpetuseks suur tänu, härra Panajota ja, ja järgmisena saab sõna härra Eichhaut kaheks ja pooleks minutiks. suur tänu, lugupeetud president ja suur tänu ka raportöörile selle raporti eest. see meenutab mulle äh, suurte ettevõtete iga-aastaseid äh, bilansidokumente, öeldakse sageli, et äh, toorainete hind on kasvanud ikka ja jälle ja seetõttu on nad jäänud ilma miljarditest kasuminäitajatest. üks suurimaid et-, suurettevõtete probleeme on see, et tooraine muutub üha kallimaks ja sageli ei õnnestu meil seda, mõnikord ei õnnestu meil seda hinnatõusu tarbijale edasi suunata suurettevõtted, rahva, argmainsad suurettevõtted äh, on möönnud, et meie suureks väljakutseks tulevikus on see, kuidas tuleme toime ressursside vähenemise probleemiga. see ei ole mitte ainult roheline probleem äh, või roheline äh, päevakord, tegemist on majanduse probleemiga Hollandis iga viies ettevõte tegeleb strateegiaga, mis käsitleb just äh, seda probleemi, aga see näitaja on siiski ainult üks viiest. ettevõtted teavad, et äh, me peame mõtlema, kuidas äh, me oma ressurssidega toime tuleme. meil on komisjoni programm, kus on õiged sõnad, õiged teemad, räägitakse sellest, kuidas, mida teha, mida teha selleks, et Äh, kuidas olemasolevaid määrusi äh, parimal võimalikul moel ellu viia, nagu näiteks jäätmete direktiiv, äh, kuidas kanda hoolt põllumajanduse valdkonna eest ja millised oleksid õiged näitajad, mida kasutada oma tegevuse mõõtmiseks, head eesmärgid, hea dokument, aga nüüd tuleb see praktikas ellu viia. roheline majandus aitab meil majanduskriisi seljatada, aga me peaksime Äh, äh, mõtlema, kuidas seda täpselt teha, töötlev tööstus äh, ja selle jäätmed, põllumajandus, toitained, mida meil on vaja põllumajanduses, kõike seda tuleks analüüsida, me peame oma ressursse tõhusalt kasutama, see on meie tulevik, roheline majandus, ainus majandus, mida Euroopa vajab. suur tänu ja lugupeetud härra Aikhaut ja härra Uski, palun!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 kokkuhoidmine ja keskkonna kaitsmine on meie kõigi soov, aga selles raportis on mõned elemendid, mis pole mulle meeltmööda, täpsemalt öeldes need on mulle täitsa vastumeeltmööda, vastumeelt ja tahetakse sisse viia jällegi uus maks, keskkonnamaks ja ressursside maks, nagu paistab, tegemist oleks Euroopa-ülene maks ja pidades silmas seda, et praegu valitseb meie ümber majanduskriis, on see väga kahjulik. ökodisaini direktiiv samu, samuti võib tekitada täiendavat bürokraatiast selle asemel, et aidata kaasa Euroopa kodanike elude parandamisele mis puudutab teisi üksikasju, siis mulle on meeltmööda ennekõike need osad raportist, kus räägitakse äh, korduvkasutamisest, äh, äh, kompostimisest ja nii edasi. me kõik loomulikult tahame prügimägedest vabaneda ja sellised osad raportist mulle meeldivad vägagi kuid ma palun teil, nõustuge minuga, me peaksime olema äh, prügi põletamise peatamise vastu, sellepärast et see ei teeni meie huve ja mina ei saa just nimelt seetõttu seda raport toet-, raportit toetada, et see on siin sees. härra Uusk. vabandan, et ma liiga vara oma, oma haamrikest siin vibutasin. härra Rossi suur tänu, lugupeetud president, äh, me äh, seame endale eesmärke, mida on raske saavutada majanduskriisi tingimustes, äh, mis meid praegu ümbritseb. Euroopa Parlament pöörab tähelepanu keskkonna valdkonnale selle raportiga ja selle, nende probleemidega tegelemine ainult Euroopas muudab ainult meie kodanikud ja ettevõtjad vaesemaks ning aitab kolmandaid riike liigselt ranged õigusaktid Euroopas sunnivad ettevõtteid kolima kolmandatesse riikidesse, kus standardid ja keskkonnaalased nõuded on leebemad. juba praegu ettevõtted põgenevad Euroopa liigse seaduste koorma eest, nii et me kaotame kahekordselt, kaotame Euroopas töökohti ning kogu maailmas keskkonna olukord halveneb Äh, kriisitingimustes olukord muutub veelgi halvemaks, seetõttu hääletame meie selle raporti vastu ja äh, kui äh, kojas võetakse vastu tõsised muudatused ja minu välja toodud probleemid raportist kaovad, siis võib-olla me jääme selle raporti puhul erapooletuks, aga kui mitte, siis jääme, hääletame jälle selle vastu, nagu oleme varem teinud. suur tänu, härra Rossi ja nüüd saab sõna järgmisena pooleteiseks minutiks sõna härra Hartong suur tänu. täna äh, on arutelul härra Helbrandi raport ressursitõhususe äh, kohta, ta on leidnud palju ilusaid sõnu nagu, aga nagu ikka, mitte midagi ta eriti nendega ei ütle. ta räägib paradigma muutusest, ta räägib ümbertöötlevast majandusest, sellest, et ressursitõhusus peab olema meie suurem ambitsioon ja lähenema peab sellele elutsükli perspektiivist. härra president, ma ei saa üldse aru, millest ta räägib ja kuhu ta meid juhib, aga üks on selge, et ta oma keskkonnasõpradest äh, kaaslastele teenib sellega palju raha ja meie nimetame seda äh, soosingu äh, ülesnäitamiseks ta räägib äh, prügimägede kaotamisest, prügihierarhiast ja jäätmete õigustiku loomisest, kas proua Ashton saadetakse nüüd meie jäätmepoliitikat liikmesriikidesse haldama, see on täielik hullumeelsus PVV eh, Hollandis toetab mõistlikult ressursitõhusust, aga loomulikult iga mõistlik inimene on seda teinud juba kaua aega, selliseid lollakaid ettepanekuid meil ei ole vaja eh, härra Herbrandilt selle jaoks. mida selle lollaka raportiga teha siis, härra president? ta räägib siin väga konkreetsetest kriteeriumitest jäätmefaasi lõpetamiseks ta enda raport äh, ausalt öeldes teatab, äh, saavutab selle kriteeriumi, ma kavatsen nüüd selle raporti äh, viia jäätme üm-, jäätmekäitlusjaama ehk teisisõnu prügikasti panen ta, aitäh. härra Hartong, kas te olete valmis võtma vastu härra Herbrandi küsimuse teile? suur tänu teile, härra president ma saan aru, et äh, härra Hartong äh, ei mõista, et äh, kuhu suunas ma liigun ja ta ei saa aru ringluspõhimõttest, võib-olla sellepärast, et see ilmselt on ajanud tal pea ringi käima. ta räägib ka keskkonnaeesmärkidest, aga näiteks vask me kulutame kakssada, kakskümmend miljardit eurot vase tootmisele Euroopas ja alles kuus miljardit oli see eelmisel aastal, kas see on siis see keskkonnaagenda, mis näeb ette, eh, mida näeb, või on tegemist siiski majandusagendaga? suur tänu teile, härra Hartong, eh, härra Herbrandi selle küsimuse eest. ega see küsimus ei olnudki eriti, see oli selline märkus aga ma tegelikult tõesti arvan, et te olete täiesti kinnise ideede Äh, küüsis. loomulikult me peame oma ressursse mõistlikult kasutama, aga mitte nii, nagu teie erakond seda ette näeb. suur tänu, härra Hartong. Lähevad, läheme edasi ja kõnelejad enda nimel ja härra Seeber, teil on kaks minutit, palun suur tänu äh,, härra president, ma tahaksin äh, tänada härra Herbrandid ja Karl-Hans Florensit äh, variraportööri selle raporti koostamise eest, tegemist on suurepärase tööga aga ma vaataksin korraks tagasi minevikku ja räägiksin sellest, millised faktorid on mõjutanud seda, et on kujunenud Euroopas välja selline olukord, nagu see praegu on. me tegeleme praegu tõhususega, nüüd on jutuks ressursitõhusus Hiinas läheb umbes pool hektarit maad toitmaks sama suurt hulka inimesi, kui Euroopas läheb terve hektar, kuhu äh, meie süsteem praegu jõuab? me peame mõtlema sellele, et millised on ähm, Euroopa vajadused, aga mitte unustama seda, et on riike, kus on palju suuremad vajadused, me peame leidma ratsionaalsed lahendused, me peame loodust kuidagi ähm, kaitsma, kontrollima oma loodusvarade kasutamist meil on vaja äh, ka kõikidele nendele energiatõhususe kavadele tagada selle, et inimesed toetavad seda ja toetavad seda, et nemad ise vastutavad äh, keskkonnakaitse eest. ja inimesed peavad aru saama, et kui nad toetavad energiatõhusust, siis nad teevad ära midagi üldsuse hüvanguks. loomulikult hinnad on alati olnud kõige parem äh, inimeste käitumisviisi muutja ja, ja me peame tooma väliskulud sisekuludeks, see on täiesti mõistlik, jah, see tooks hinnad alla, aga kõige olulisem küsimus see võib-olla ongi. ühiskonnas on vaja selliste poliitikate elluviimiseks äh, vaja ühiskonna toetust sellele ja see on praegu kõige suurem väljakutse meie jaoks. seadustest ja normidest on kasu, aga Euroopa peaks minu meelest keskenduma peaasjalikult siiski nende normide rakendamisele ja mitte liiga palju bürokraatiat selle juures tekitama. suur tänu, härra Seeber, teile, härra Kierek. mikrofon, palun. inimkonna areng äh, kiirenes väga kiiresti, kui leiti elektrienergia, kuid äh, tänu sellele on loodusvarad otsakorral meie heaolu on suurenenud äh, tänu energiale väga palju, aga kui me jätkame samas äh, äh, liinis ja oma tootmist ja kulutamist pidevalt tõstame, siis on meie ees tõsine probleem, keskkonnaprobleem. nüüd on meie ees küsimus, kuidas loodusvarasid paremini kasutada, tõhusamalt ära kasutada praegu on äh, trend maailmas äh, selline, et ähm, riigid ise, kes, kellel on kõige suurem loodusvarade puudus, äh, panustavad sellele, et need oleksid, nende energia kasutamine oleks tõhusam, näiteks nagu Hiina ja Venemaa. kui äh, Euroopa tööstus süsinikdioksiidi heitmete pärast aga kandub Euroopast välja, siis on see ju äärmiselt kahetsusväärne, mida teha selle vastu, kõigepealt tuleb loodusvarasid äh, kokku hoida, ära kasutada novaatorlikke äh, asendusaineid, äh, selles osas on teadusuuringute osas väga palju ära teha ja teiseks tuleb ümber töödelda, ringlusse võtta loodusvarad. ja kohalikul tasandil tuleb kasutada kohalikku maavara ja tuleb luua finants- ja majanduslikud tingimused ja sellised tollipoliitika tingimused, et Euroopa Liidu konkurentsivõime taastus ja nel-, taastuks neljandaks, minu viimane märkus, et komisjon peab tähelepanu pöörama sellele, millised negatiivsed tagajärjed võivad olla nende riikide tegutsemisel, kes kasutavad protektsionistlikke meetmeid. suur tänu. suur tänu, härra Kierek, järgmisele saab sõna pooleteiseks minutiks härra Kraamer suur tänu, härra president, lubage ka mul, härra Herbrandit, tänada selle raporti eest. enamust selles ma võin toetada ja minu meelest on väga kasulik, et me ütleme ise, et me peame üle saama siseturul praegu seisvatest tõketest. Need tuleb eemaldada, eemaldada ressursside paremaks kasutamiseks. üsna mitmed punktid, mis on välja toodud peavad vett, teised ei. ega vase hinnad ei tõuse, sellepärast et vaske on vähe. ja e, ega Unileveri ja teiste ettevõtete aktsiad ei tõuse, sellepärast et tooraineid on vähe, lihtsalt e, nende äritegevusest on see sõltuv, raha peab leidma koha, kuhu minna, raha tuleb investeerida ja lihtsalt suunatakse rahad toormaterjalidesse praegu, mitte sellepärast, et äh, neid vähe on, vaid et äh, see on hea investeering. ja ma arvan, et tuleks, tuleks meil läbi viia mingisugune analüüs selle kohta, et et kas mitte nende toodete puudujääk äkki, puudus üldse äh, ei olegi määravaks. ja mis puudutab veel seda raportit ja selle puuduseid minu meelest ökodisaini direktiivi reguleerimisala laiendamine, minu meelest see ei aita kaasa meie konkurentsivõimeline, võimele. keegi siin juba viitas sellele, et see võib tekitada sellise ökodiktaadi. sellega ma lõpetaksin, aitäh. suur tänu, härra Kraamer, aga ka teile on esitatud küsimusi, härra Seeber esitab teile selle küsimuse suur tänu, härra president, härra Kramer ütles, et äh, meil on lihtsalt liiga palju raha ja sellepärast hinnad tõusevad. Ameerika Keskpank äh, on toonud sisse selle niinimetatud kvantitatiivse mm, äh, surve vähendamise programmi. Euroopa Keskpank on samuti seadnud endale inflatsiooni piirmäärad. kas te arvate, härra Kramer, et Euroopa Keskpank trükib liiga palju eurosid välja või? Äh, härra Kramer, see on poliitilise hinnangu küsimus, nagu te aru saate, see küsimus loomulikult äh, absoluutselt äh, ei oma pistmist selle aruteluga, aga ma vastan. esimesel äh,, miljard eurot on äh, prinditud keskpangas, trükitud praegu keskpangas selleks, et taastada likviidsus osades liikmesriikides viimastel kuudel ja mulle tundub tõesti, et see faas on küll üleminekufaas aga ma kardan, et see siiski võib toormaterjalide turgudel, metalliturgudel olukorra veel hullemaks teha, sest need, kes seni oleks väärtpaberitesse investeerinud, investeerivad nüüd maavaradesse ja nüüd saab sõna proua Hass. kallid kolleegid, soojad tänusõnad härra Herbrandile suurepärase töö eest ressursitõhususe parandamine ehk teisisõnu see, et me toodaksime rohkem heaolu vähimate loodusvaradega on väga oluline, kui me tahame, et töölis, tööstusriigid saaksid jätkata äh, oma senist tegevust. mul on väga hea meel, et volinik Potočnik on selle teema võtnud endale südameasjaks ja komisjoni teekaart on samuti tervitatav. aga tervitatav on äh, vähem see, et komisjon ei ole viimase kahe aasta jooksul esitanud mitte ühtegi konkreetset asjasse puutuvat äh, ettepanekut näiteks tõsiasi, et äh, metallpakendite pant, mis näiteks Soomes toimib väga hästi, on seni äh, äh, jäänud toppama ja ei ole levinud Euroopa üleseks. keskkonnakomisjoni arvamuse kõige olulisem osa on äh, nõudmine selle kohta, et meil peavad olema selged ja mõõdetavad indikaatorid, mis ole, ja et seataks sektoripõhised eesmärgid me kõik teame, et selliseid eesmärke on vaja, kui me tahame, et tõesti midagi juhtuks, kui eesmärgid on väga üldiselt, siis on tegemist lihtsalt tühjade sõnadega. väga oluline on äh, jõuda selleni, et absoluutselt vähendatakse põlismaavarasid, ei äh, äh, piira sellest, et vähendatakse tootmises lihtsalt loodusvarade kasutamist, aga samas siis tootmise suurenemisega loodusvarade kasutamine ka suureneb väga palju eesmärke on meie ees, üks on, üks oluline nendest on ringlusse võtmine, on vasturääkivus ja ka ebaloogiline see, et väga palju räägitakse poliitilistes kõnedes haruldaste muldmetallide otsalõppemisest, aga samas võtame ringlusesse nendest ainult protsendi. näiteks elektroonikaseadmeid, mida on tonnide kaupa ring, prügimägedel, neid võiks võtta ringlusse ja viisteist korda rohkem öö, Äh, kullasulamit saaks sealt ringlusse võtta, kui praegu äh, sama aega suudetakse toodet, toota. teine probleem on äh, kaevanduste buum, see on eriti Soomes hästi näha, Soome on nagu aukudega juust praegu ja Põhja-Soomes on neid väga palju, need on saanud väga kurva kuulsuse, sellepärast et heitkogused, mis sealt õhku paisatakse, on kümme-viisteist korda kõrgemad kui piirmäärad ainus, mis me suudame saavutada ressursitõhususe parandamiseks ja ringlus, kõik, mis me saavutame energiatõhususe ja ringlusse võtmise osas, aitab kindlasti vähendada ka kaevanduste tekkimist üle terve Euroopa, suur tänu. proua Rosbach nüüd viimasel ajal on Euroopa Parlament äh, võtnud vastu mitmeid raporteid selleks, et muuta tõhusamaks meie ressursside kasutamist äh, kogu meie maailma osas. muuhulgas on meie eesmärgiks olnud ka toiduainete äh, jäätmete vähendamine, tegemist on mõistlike algatustega, mis tugevdab ka koostööd Euroopas säästlikuma arengu suunas, meie ühiste ressursside parema kasutamise suunas. kuid miks Euroopa Liit peab otsustama, kuidas liikmesriigid ressursitõhusust ellu viivad? selles raportis on esitatud maksusüsteemide kohta ja jäätmesüsteemide kohta konkreetseid nõudeid seoses riigi rahade kasutamisega. minu jaoks maksustamine ja jäätmekäitlus on liikmesriigi küsimused, kus ei tohi teha ettekirjutusi Euroopa tasandilt, sellepärast et tuleb arvesse võtta kohaliku tasandi ja piirkondlikke ja liikmesriigi tasandi eripärasid. toetussüsteemid Euroopa tasandilt, see on hea mõte tõesti, kuid samal ajal nõutakse täiendavaid kulutusi ja esitatakse täiendavaid nõudeid, seetõttu ma ei saa seda raportit äh, toetada, aga raportis on ka häid elemente, näiteks ka see, et äh, tuleks häid tavasid vahendada äh, tead-, teadusuuringute andmete osas, samuti seda selle eesmärgiga, et ressursse tõhusat majandust ellu viia. seetõttu ma ei saa ka raportile vastu olla, ma jään erapooletuks, mina tahan, et meil oleks ressursitõhus Euroopa, aga selleks ei peaks eraldama suuri riigitoetusi ja vaid tuleks olemasolevat õigusraamistikku korrastada. ma tahan, et äh, ei, ma tahan, et räägitakse ka sellest, äh, kuidas äh, jäätmeid kolmandatesse riikidesse viiakse, näiteks plastmassi, ma tahaksin, et äh, jäätmed jääksid Euroopa Liitu, see, et me looksime sellega töökohti inimestele ning kasutaksime paremini oma toorainet. aitäh, härra Imbrasas, palun šiandieną spręsdami neatidėliotinas problemas tokias kaip suur tänu, me seisame silmitsi tõsiste probleemidega, tööpuudus, majanduslangus ähm, ja me peame samal ajal su suunama pilga tulevikku ja ressursside tõhusus on üks asi, mida me peamegi tegema, jah, meil oleks vaja äh, sekundaarainete osas paremat tõhusust, me peaksime äh, säästlikult tarbima. säästlik tarbimine peaks olema meie Euroopa innovatsiooniprogrammis ja liikmesriikide programmis esimeseks eesmärgiks. jätkusuutlik säästlik lähenemine, prügi sorteerimine aitab meil tagada meie planeedi ja meie rahva head, heaolu. ressursside ja säästlik kasutamine on üks osa rohelisest majandusest, mis aitab meil äh, oma heaolu tagada tulevikus, äh, põlvkondadele ka tulevikus. meie peame ressursse kasutades äh, arvestama planeedi võimalustega. suur tänu. aitäh, härra Embrasas, proua Bergmann, poolteist minutit. aitäh. kallid kolleegid meil on jätkuv strukturaalne kriis, mis näitab, et Euroopa peab leidma uusi viise saavutamaks jätkusuutlikku rohelist majandust. meil on vaja juurde luua töökohti ja seda on võimalik teha ainult sellisel juhul, kui meil on ressursitõhusam majandus. me peame jõudma omavahel kokkuleppele, hõlmamaks ka need valdkonnad, mis senini on tähelepanu alt välja jäänud. näiteks äh, suurem toiduvajadus, toidu kasvatamine ja nii edasi. selleks, et muutuda ressursitõhusaks, tõhusamaks, peame hoolega mõtlema selle peale, kuidas me toorainet ja toitu kasutame. ja me peame need sõnumid viima kodanikeni et ka kõik kodanikud saaksid Euroopa tasandil anda äh, oma aktiivse panuse, siin loomulikult aitavad meid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. aitäh, proua Bergmann ja nüüd saab sõna härra Franco, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud president, suur tänu äh, kolleegile, kes on teinud äh, suurepärase raporti, töötaja, mida ma toetan rõõmuga. kallis kolleeg, te teate, meie majandus ja meie tööstus Euroopas aga sõltub toorainetest ähm, ja ressurssidest, mille hind üha tõuseb. praegu me peame võitlema rahvusvahelises konkurentsis ja Äh, praegusel hetkel kaevanduste potentsiaali kasutab Hiina täielikult. selleks, et olla konkurentsivõimelised tööstuses, kuid tagada oma äh, keskkonnasäästlikkus, peame me vähem sõltuma äh, ressurssidest, me peame lahendama innovaatilisi meetmeid, keskenduma ringlussevõtule, korduvkasutusele, nii et meie ressursside elu pikendamine oleks üks meie tähtsamaid ülesandeid me peame kasutama, taaskasutama oma prügi äh, ja äh, samuti tuleb ka prügijäätmete energeetilist väärtust äh, kasutada. me peaksime oma ka kaaluma nende ressursside kasutamist, mille potentsiaali on alahinnatud metsaressurss, näiteks mets on taastuv energiaallikas, ehitusmaterjal, mis on looduslik ja tervislik, me peaksime äh, olema ennetavad oma tegevuses, aga samuti ka kasutama oma kujutlusvõimet, kui me ressurssi kasutame. Äh, see aitab meil majanduskasvu teele tagasi jõuda. Euroopa Liit peab julgustama oma ettevõtteid innovaatilisemaid ja säästlikumaid tööteid, tooteid välja tootama, töötama ja me peaksime äh, teavitama ka tarbijaid, muutma nende käitumist mõistlikumaks keskkonnasõbralikus toodete puhul äh, on oluline ja seda tuleks etiketistada piisavalt, et tarbijad saaksid äh, samuti äh, oma käitumist muuta ja ärgem unustagem ka vett, mis on ka üks oluline loodusressurss meie jaoks. aitäh, härra Franco. järgmisena saab sõna härra Kutas, kaks minutit, palun în ultimii doisprezece ani am asistat atât la o creștere. viimase kaheteistkümne aasta jooksul äh, kallid kolleegid on kogu aeg äh, toorainete hinnad äh, rahvusvahelisel tasandil tõusnud ja toorainetega on hakanud, hakatud ka spekuleerima. seda kõike meie kodanike arvelt, kes on hinnatõusu all kannatanud. ressursse on vähe, aga samas ressursse on ka halvasti hallatud ja ressurssidega on spekuleeritud. Euroopa Liit peab püüdma toetada sellist ülemaailmset süsteemi, loodusressursside osas, mis kõike seda ära hoiaks. ma paluksin, et õiglase kaubanduse päevakorras oleksid samuti ressursse puudutavad küsimused. tariifi äh, tõkked, äh, teenuste valdkond, äh, kõik see on ka ressursside seisukohast oluline spekuleerimine, toorainega spekuleerimine äh, mõjutab negatiivselt äh, sadade tuhandete kodanike elu ja seetõttu tuleks selline äh, spekuleerimine kohe lõpetada ja keelustada. aitäh, härra Kutaš ja nüüd saab sõna proua Mäner, üks minut. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Gerberandit suurepärase raporti eest, olen temaga suures osas ühel meelel mul on väga hea meel selle üle, et selles raportis räägitakse ringlussevõttest ja materjalide korduvkasutusest ja et see on selle raporti kestmes. kui me räägime siin jäätmete ringlussevõtust, siis Euroopas on äh, riike kus, kus sajaprotsendiliselt kodumajapidamiste jäätmed jõuavad prügimägedele, selles osas on Euroopas palju ära teha. väga hea on, et raportis pööratakse tähelepanu ka toidujäätmetele ja räägitakse toidujäätmete taaskasutusest meie toidujäätmetele toiduainete kettide ressursitehukus, ressursitõhusus on on väga oluline. Gerbrandi raportis rõhustatakse ka, kui oluline on taastuvate loodusvarade roll ressursitõhususes, näitena võib tuua siin metsad, metsade kasutamine, puutoodete edendamine on tõesti uus tore samm, siis kui me räägime loodusvarade äh, ringlussevõtust, aitäh! aitäh. järgmisena saab sõna härra Pütikohver kaheks minutiks. aitäh, president. austatud volinik, austatud raportöör, kallid kolleegid. mina sooviksin soojalt tänada härra Gerbrandit raporti eest, kui vaadata seda sõnumit, Äh, mille me saadame välja oma arutelude käigus ja resolutsiooniga, siis äh, kui kõne all on avalikkus, liikmesriigid, liikmesriikide majandus, siis on vaja tugevat koostööd komisjoniga, eriti volinik Potočnikuga ja, ja ka parlamendivaheline koostöö on ääretult oluline ressursitõhususe seisukohast. meie jaoks on ääretult oluline see, et ja me teame, et Euroopa muutub üha rohkem sõltuvaks äh, maavarade impordist ja me teame, et erinevatele majandussektoritele oleks suureks abiks, kui nad suudaksid olla ressursitõhusamad. me oleme näinud komisjoni uuringutest näiteid, et on võimalik kolm miljonit töökohta juurde lisada siis, kui me muutume ressursitõhusamaks. küsimus on sellest, millal nendele teadmistele järgnevad sammud, kas see sõltub liikmesriikide valitsustest, komisjonist, parlamendist, ei, see sõltub ikkagi liikmesriikidest, nende majandusest, nende sammudest, kõik peavad tegema mõistlikku koostööd, aga, aga selles on meil probleem, olgem ausad. ma tean, et mm, minu nimekiri ilmselt ei ole täielik, aga, aga ma tean selliseid liikmesriike, kes eriti tõsiselt ei suhtu ressursitõhususe plaanidesse. Holland, Austria, Saksamaa, käesoleval aastal ja märtsikuus ka Suurbritannia, vaid üks liikmesriik, Saksamaa, on eh, valitsuse tasandil üldse arutanud seda strateegiat. selline olukord ei ole kiiduväärt keskkonnanõukogus paljud ministrid esitasid kaebusi ja, ja põhimõtteliselt blokeerisid komisjoni ettepaneku, seega meil tuleb olla ambitsioonikam ja nii, nagu ma ütlesin, me peame saatma välja väga selge sõnumi. nii et eh, meil tuleb tõesti eh, astuda samme ja hakata tööle. Kudakis proua Jana Kudagis, üks minut, palun. E praegu keskmised Euroopa Liidu kodanikud toodavad kuus tonni jäätmeid inimese kohta ja tõesti, ma julgustaks rohkem kasutama äh, ringlussevõttu. nelikümmend protsenti jäätmeid, elamujäätmeid läheb praegu äh, ringlussevõtu Ühendkuningriigis üksteist protsenti oli see aastaid tagasi. ja nüüd raportis on toodud ka praktilisi soovituse, näiteks prügila jäätme hoiustamisele täielik keeld panna ja prügilamaks kehtestada. aga siin kojas peaks teatama, et maksustamine ei ole alati igale probleemile lahendus. ma arvan, et meie ressursse tuleks keskkonnas säästlikult äh, majandada, aga samas eesmärgid, mis me seame, peavad olema realistlikud ja järk-järgult tuleb üle minna prügilate kaotamisele ja otsused selle kohta tuleb langetada ikkagi liikmesriigi tasandil. Janakudakis ja pärast seda Simanski. ma tänan Janakudakis. tänan ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meil on eesmärgiks vähendada kasvuhoone gaase, nende heitmeid äh, kolmekümne protsendi võrra võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta tasemega, see on loomulikult väga hea eesmärk, aga keeruline on vähendada energiatarbimist niivõrd palju. minu koduriik Poola on teinud äh, palju selleks, et vähendada süsinikdioksiidi heitmeid. üksikute liikmesriikide pangestusi tuleks arvesse võtta. meil on loomulikult eesmärgiks äh, tagada majanduskasvu Euroopa Liidus ja me peame olema eesmärkide suhtes ettevaatlikud, eriti mis puudutab neid vähendamiseesmärke. me ei saa endale lubada naiivsust, sellepärast et äh, riigid mis emiteerivad äh, kõige rohkem äh, süsinikdioksiidi, on USA ja Hiina ja nemad ei tule meiega kaasa keskkonnapoliitikas. tänan, järgmisena proua Gardiini kaks minutit. La... suur tänu. me räägime sellest, et eh, keskkonnanõuded ja kaitsmine vastavusse viia majandus eesmärkidega. jah, ressursse tuleb paremini kasutada, tõhusamalt kasutada ja sellel on peatähtis roll etendada ning me peame tagama, et meil oleks selline arengumudel, mis vastab ka tulevaste põlvkondade vajadustele ja ei õõnestaks nende vajadusi tulevikus, aga samas oleks kaetud ka praeguse põlvkonna vajadused. ja meil on vaja muuta oma kultuuri Äh, komisjoni lähenemisviis on olnud liiga juristiline, juriidiline lähenemisviis, aga raportis on sellest ka räägitud. Äh, ja ma arvan, et on vaja makromajanduslikul tasemel teha äh, hinnang nendele meetmetele, mis me välja pakume. ja tähtis on, et et ei suureneks meie meetmete tulemusena maksukoorem Euroopa kodanikele, mis juba praegugi raske on. ja meie ei ole need, kes otsustavad, kes peab loomset palku tarbima ja mitte, tähtis on hoopis mõelda selle peale, et me ei raiskaks toitu, mida me tarbime, kakskümmend protsenti meie toidust tegelikult läheb jäätmeteks äraviskamisele, nii et ma usun, et meil on vaja konstruktiivset ja realistlikku lähenemisviisi. ma toetan neid ettepanekuid, mis on seatud tehnoloog-, suunatud tehnoloogilisele innovatsioonile ja VKE-de toetamisele siinsete eesmärkide saavutamiseks, aga me peame realistlikele arvudele toetuma. ja me peame võtma aluseks mitte ainult majandusstatistika, vaid ka ekspertide arvamused. ja olgem ettevaatlikud, et me liigalt ei kiirustaks. proua Gardini. härra Pütikofer tahab teile küsimuse esitada, olete nõus? president, Frau, Frau. juhataja, proua kolleeg, tahan asjast aru saada nüüd õigesti. kui komisjon teeb ettepaneku et äh, töö maksustamist vähendataks ning et see asendataks ressursside maksustamisega, kuidas siis tõuseb koormus kodanikele, sellest ma ei saa aru. ja teiseks, tõsiasi on, see on see, et äh, töö tõhusus on tõusnud kiiremini kui ressursi tõhusust ja miks me siis takistame oma majandust ja miks me ei edenda ressursi tõhusust, aitäh! proua Kardini, palun. mina arvan, et kui me räägime maksudest, siis eh, me ei ole veel kunagi õnnestunud kasutada ühte maksu teise maksu likvideerimiseks. ja ma arvan, et maksude puhul subsidiaarsust eh, tuleb ennekõike arvestada, sest maksud kuuluvad liikmesriikide pädevusse. ma rõhutan, meil on vaja luua stiimulid, et muutuks mõttelaad ja mitte seadma makse. Äh, mida me täna näeme? me näeme, et üritatakse asju väga äh, kiiresti ära lahendada ja on positiivseid ideid, aga kui ajakava on niivõrd tihe, siis tekivad probleemid. juhataja, volinik, raportöör, variraportöör, võiks öelda, et me oleme vaimult valmis, aga liha on meil nõder ressursitõhususe poole liikumise valdkonnas. me teame, kuhu meil tuleb liikuda, aga me ei ole võtnud veel konkreetseid samme, vabatahtlikud meetmed näiteks autotööstuse valdkonnas on kolinaga läbi kukkunud ressursitõhusus hõlmab äh, tervishoiu, majandus, põllumajandus äh, ja julgeolekupoliitikat, kõiki valdkondi ja kui ma vaatan siinkohal nõukogu äh, tühje toole, siis ähm, nad magavad maha arutelu väga olulisel teemal ja meie kolleeg on koostanud sel teemal väga olulise raporti. selle teemaga tegeleme me veel pikalt ja me otsustame siinkohal, kas me elame tulevikus ka Euroopas eh, heaolus või mitte. oluline on eh, siinkohal väliskulud kaasata, need, kes eh, saastavad vett ja õhku, peavad ka maksma. praegu me maksame oma maksude kaudu kõik need asjad kinni proua Gardiini, kui me peame oma tervist ravima näiteks, nii et äh, me peame olema julged, sellepärast et ainult äh, niimoodi tuleme me toime nende tuleviku väljakutsedega, millega me silmitsi oleme. maailma elanikkond kasvab, Euroopas ta muidugi väheneb ja seetõttu on suureks äh, eesmärgiks, nagu kolleeg Brandi ütles, leida hea tasakaal uute lähenemiste ja poliitikate vahel oluline on äh, mõelda elutsüklitele, tuleks äh, vaadata, kas autosid näiteks äh, toodetakse jätkusuutlikkus, kas see vabrik, kus töö toimub, on keskkonnasõbralik, me ei peaks keskenduma ainult sellele, mida teha lõpp-produktiga, sest muidu me maksame selle kõik väga kallilt kinni. tänan, härra Kroote, nüüd järgmisena härra Tsunoni ma tänan, ma tahaksin eh, raportööri kiita hea raportööri eest. jah, meil on vaja tõhusalt oma ressursse kasutada, see on vältimatu. aastaks kaks tuhat viiskümmend on maailmas üheksa miljardit inimest ja kõik nad tahavad paremat elu ja praegune ressursside kasutamise määr aastaks kaks tuhat viiskümmend tähendaks seda, et kaks planeeti on vaja selleks, et maailma elanikkonda Äh, ära toita ja energiat tuleb meil tõhusamalt kasutada, selline on ka meie Euroopa Liidu poliitika ja sellel on majanduslik äh, vajadus, tuleb ka kõik tõkked ringlussevõtu teelt, taaskasutamise teelt kaotada, on vaja toetada innovatsiooni, on vaja tootada ringlussevõttu, jäätmete sorteerimist ja nii edasi. meil on vaja lõpetada prügilatega ning samuti ka jäätmepõletusega. meil on vaja vaadata, milline on meie jalajälg pinnasele, õhule, veele ja tähtis on, et meie majandus arvestaks seda ja oleks jätkusuutlik. ma tänan härra Tsanoni, nüüd härra Simanski, üks minut. tänan tasakaalus. toorainete poliitika peaks põhinema kolmel sambal, meil peaks olema tõhus taaskasutus ja samuti tuleks äh, oma vahendeid äh, hästi ära kasutada, kahjuks ma seda tasakaalu esitatud äh, raportites ei näe. igal pool nõutakse tõhusust, räägitakse sellest, et tuleks kasutada maksuvahendeid ja mitte ainult äh, ressursse ei tuleks maksustada, vaid kogu lisaväärtust ja kogu süsteemi. see aga mõjutab negatiivselt Euroopa majanduse konkurentsivõimet. toorainete lisamaksustamine on meie jaoks äh, vastuvõetamatu. tuleks äh, hoolt kanda majandusarengu eest. raport ei vasta minu fraktsiooni ettekujutustele, seetõttu me seda ka ei toeta. tänan, härra Šimanski, nüüd äh, kaks minutit, kolleeg Hiibner, palun. tänan, juhataja. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, aga juhin tähelepanu mõningatele punktidele, esitasin muudatusettepanekuid, kuna ma olen arvamusel, et me saaksime ressursse paremini kasutada. kõik, mida me teeme, peaks olema suunatud sellele, et meie majandus areneks edasi. loomulikult on ka roheline majandus oluline, aga kriisi ajal äh, ei saa me lubada lisahalduskulusid. kui me näiteks keelame prügi ladustamise prügilates, siis tuleks äh, mõelda järele selle üle, kas ei oleks ehk võimalik toorainet teisiti kasutada. kriisiaeg ei ole kõige parem hetk lisamaksude sisseviimiseks ja seetõttu olen ma selle poolt, et me viiksime hiljem vastavad maksud sisse, kui me räägime no, loomsest valgust, siis on äh, väga keeruline kogu põllumajanduslikku tootmist äh, ümber kujundada. reaalsed ja tehnilised võimalused äh, peavad samuti saama arvesse võetud. me ei saa jäätmete määra niivõrd kiiresti vähendada, kui raportöör soovib edasi, lõpptarbija teavitamine on loomulikult vajalik, aga teave peab olema ka selge ja arusaadav. raportis on mitmesuguseid olulisi märkusi ja õigeid ettepanekuid, aga siin ei viidata praegusele kriisile Euroopa Liidis ja me ei tohi, liidus ja me ei tohiks äh, seda silmist kaotada eesmärgiga luua töökohti tulevasele põlvkonnale. suur tänu, kolleeg Hiibner. nüüd proua Ulskog, äh, poolteist minutit, palun. ma tänan, härra president. ressursside kasutuse efektiivsus tähendab seda, et me peame rohkem ära tegema ja paremini ära tegema, looma kasvu ja töökohad, tegema seda kõike jätkusuutlikult, eh, nii et oleks arvestatud keskkonna vajadused ja eh, ainult nii me oleme konkurentsivõimelised. meil on vaja koondada tähelepanu innovatsioonile ja teadusuuringutele. siin raportis räägitakse ka sellest, et tuleb lõpetada nende firmade subsideerimine, kes keskkonnale kahju tekitavad. jah, eh, uued investeeringud, mis toodavad uusi töökohti ja ressursside efektiivne kasutamine on, on seotud ka varustuskindlusega. maavarad ja muu toorhaine Äh, on siin käsitletud, aga kuidas on nende uute nähtustega, nagu näiteks kasulike materjalide eraldamine olmeprügist, urban mining? ja kuidas tagada ikkagi, et tööstusriikidel oleks juurdepääs nendele toorainele, mida nad vajavad, aga tähtis on, et sellele juurdepääsule lisandub äh, loodusvarade tark, arukas kasutamine. nii et äh, me jätkame nende teemade arutamist aga tõsi on ka see, et eh, maksude nihutamine tööjõult ressurssidele eh, ei vaja edasist arutamist. tänan, proua Ulfskog ja nüüd eh, proua Kölling, üks minut. ma tänan, härra president. möödunud aastal minu fraktsioon tervitas komisjoni teekaarti ja samuti detsembrikuiseid nõukogu järeldusi, kus võeti vastu otsus efektiivse ressursikasutuse kohta ja see omaalgatuslik raport on midagi, mida me toetame. ehkki äh, keskkonnakomisjonis on teisigi selliseid raporteid varem sündinud. ma hindan raportööri jõupingutusi, aga jällegi ma leian, et tegemist on lihtsalt pika nõuete loeteluga ja tegelikult sellist teostatavat strateegiat siin ei näe. üritatakse välja tuua absoluutselt kõik, mis pähe tuleb ja nii vältimatult tekivad ka valdkonnad, millega ma ei saa nõus olla, näiteks keskkonnamaksud, see, et põllumajandusel ainult negatiivne mõju ning puudub paljudes kontseptsioonides ka selge määratlus nagu keskkonnakahjulikud subsiidiumid nii et ma arvan, et siin me oleme läinud valdkondadesse, mis Briti konservatiivi delegatsioonile ei ole vastuvõetavad ja sellepärast me jääme erapooletuks hääletamisel. ma tänan, proua Görling ja nüüd proua Korhola, kaks minutit. kiitos, arvoisa puhemees. tänan, juhataja. nagu resolutsioonis tõdetakse, siis meil on suured väljakutsed seoses ressurssidega pika perspektiivi planeerimine on täiesti õige ja komisjon on õigusega võtnud ressursside kasutuse prioriteetseks teemaks äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias praegu keskklasika ar-, arv kahekordistub, järjest rohkem on meil vaja toiduaineid, surve ressurssidele kasvab, homme me hääletame selle resolutsiooni üle väga aktuaalsel ajahetkel kui me kasutaksime ressursse tõhusamalt, siis oleks võimalik tugevdada konkurentsivõimet ja liikuda süsinikdioksiisi vaesema majanduse suunas, me peame aga tegevuses olema targad, me peame kindlasti tagama, et loodusressursse kasutatakse tõhusalt ja mõttekalt, ma ei toeta uusi seadusandlusettepanekuid, me peaksime olemasolevaid õigusloomemeetmeid kasutama tõhusamalt ära. tihtipeale keskkonnapoliitika on näidanud, et meil on seadusandluse džungel, mis teeb rakenduse väga keeruliseks. proua Korhola, ma ei tahaks teid katkestada, ütleb juhataja, aga te peate rääkima natukene aeglasemalt, sellepärast et tõlgid saadavad mulle signaali, et nad ei tule teie kõnetempoga toime see resolutsioon läheb äh, ka liiga kaugele, pakkudes välja praktilisi samme. näiteks jäätmete valdkonnas peaksime me arvestama kohalike oludega. teatud äh, piirkondades võib äh, põletamine olla mõttekas ja sellest saaks ka energiat. kui keskkonnatingimusi karmistatakse ja maksustatakse energia tootmist, siis see ei oleks kõige õigem lahendus igal pool. ma tahaksin tänada härra Florence'it, meie fraktsiooni variraportööri, valitud äh, õige lähenemise eest. suur tänu, äh, proua Korhola. Teil oli tegelikult veel kõneaega üle ja kui te soovite, et kõik eurooplased tõesti saaksid teie kõnest aru, siis palun ärge lugege nii kiiresti maha ja kui te juba tekstid maha loete, siis oleks hea saata need eelnevalt tõlkidele, siis on neil ka lihtsam oma tööd teha. järgmisena härra Lainen, poolteist minutit, palun. juhataja parlamendis tegelikult ei tohiks lugeda maha tekste, kui räägitakse ainult üks kuni kaks minutit, me peaksime sel ajal rääkima vabalt, peast. aga nüüd teema juurde. härra Potočnik, te mainisite teekaarti aastani kaks tuhat viiskümmend, mis esitab meile ühiskondlikud, keskkonnaalased ja majandusalased väljakutsed väga hea on see, et äh, Brüsselis on loodud ressursitõhususe platvorm, sama tuleks meil teha ka liikmesriikide ja piirkondade tasandil ja ka kohalikul tasandil, ehk on ka sellekohaseid plaane juba olemas. härra Pütikohver küsis täiesti õigusega, äh, kas on olemas ressursitõhususe plaanid, meil on äh, napad ja naamad vähendamis- ja leevendamisplaanid, meil oleks aja, ka vaja ka ressursitõhususe plaane. kas liikmesriigid tulevad nendega varsti välja? meil on vaja kaasata ka mitmed muud sektorid, siin räägiti äh, finantsministeeriumide äh, kaasamise vajalikkusest, et äh, vähendada keskkonnakahjulike toetuste määrust nii et küsimus on selles, kuidas finantsministrid oma töösse kaasata ja kuidas kaasata ka majandusministrid. meil on vaja ärimudeleid, mis mitte ei õõnesta ressursitõhusust, vaid tugevdavad seda. tänan. suur tänu, kolleeg Lainen ja vabandust. proua Merkis soovib esitada sinise kaardi küsimuse, härra Lainen, kas te võtate selle vastu, palun? voorzitter eh, eh, eh, collega leinen u hebt het over. härra leinen te räägite uuest ärimudelist. on vaja midagi enamat kui uusi tehnoloogiaid. palju parem oleks mudel, kus me ei pea mingit toodet ostma, vaid saaks seda liisida et siin ei pea tingimata olema see omaniku suhte vahetumine, vaid et toode lõpuks äh, naaseks selle esialgse omaniku juurde, kas see võiks äh, olla hea lahendus? suur tänu, kolleeg, selle lisaküsimuse eest. tavalised äh, ärimudelid on üles ehitatud ressursside kasutamisele ja raiskamisele, tootja toodab midagi, ta ei muretse jäätmete pärast, toode jõuab tarbijani ja siis see maandub lõpuks prügimäel see ei toimi enam. meil on vaja ärimudelit, kus tootja vastutab äh, kogu ahela eest ehk siis tootmisest taaskasutamiseni. on olemas uut äh, toote disaini, on olemas uued äh, tagasivõtmiskohustused, selles suunas me peaksime liikuma. suur tänu ja proua Klaas järgmisena juhataja, kolleegid, me võime mõelda siin paljusid asju välja ja palju ette kujutada, aga maailma elanikkond kasvab, järjest enam äh, on meil äh, vee ja maapinna ja ressursside puudust, me peaksime pöörama tähelepanu sellele, kuidas ressursse kaevandatakse, kasutatakse, müüakse ja kuidas jäätmetest vabanetakse. me peaksime olema ressursitõhusamad ja säästlikumad. ja sellesse valdkonda panustades on meil võimalik luua ka töökohti järgnevatel aastatel. kõik eesmärgid peavad olema sidusad. ressursi säästmine ja säästlik äh, majandamine üleüldiselt ei sobi äh, kokku äh, teatud põllumajanduspiirkondade sööti jätmisega. talunikud räägivad juba põllumajandusmaa nii-öelda ärasöömisest. jätkusuutlik põllumajandus Euroopa Liidus annab olulise panuse nende suurte väljakutsete lahendamiseks, millega me kahekümne esimesel sajandil silmitsi oleme me tugevdame toiduainetega varustatust äh, ja pakume jätkusuutlikult äh, toiduaineid, äh, säilitades bioloogilist mitmekesisust ja kultuur maastikke, nii et äh, strateegiad, mis me valime, peavad äh, arvestama selle olukorraga, me ei saa nõuda järjest rohkem äh, uusi arvutusi ja fakte, meil tuleb olemasolevat õigusloomet paremini kasutada ja rakendada ja ka tööjõudu tuleb kasutada ressursisäästlikult ja tõhusalt. järjest rohkem on meil statistikat, järjest rohkem indikaatoreid, aga see toob endaga kaasa rohkem bürokraatiat, see kulutab energiat ja see maksab ka raha. nii et kolleegid, ärgem kujutagem endale ette, et me suudame defineerida ressursitõhusa toidu, hea steik on äh, eluõnn ja elurõõm tänan, proua Kadenbach järgmisena. austatud juhataja. ECR fraktsioon on ju konservatiivne fraktsioon ja ma ei saa aru, miks nad ei soovi säilitada ehk konserveerida seda, mis on meie kõigi jaoks oluline, puhas vesi, puhas õhk, saastumata maapind, ma ei saa aru, miks nad selle ettepanekuga kaasa ei tule ja seetõttu peame meie võtma endale kolmekordse vastutuse, peame vastutama praeguse põlvkonna eest ja ka tulevaste põlvkondade eest. kui me energia ja toorainetega ressursitõhusalt ringi käime, siis meil see õnnestub. praegune teekaart äh, annab meile võimaluse tõsta Euroopa majanduskasvu ja samuti elukvaliteeti, ma ei saa aru sellest äh, paanikast maksude ees. maksud äh, on elukvaliteediga seotud. Saksamaal on maksudega seotud tegusõna suunamine. see tähendab seda, et maksude abil saab suunata elukvaliteeti kogu Euroopas. maksud on äh, vahendeid, mille kaudu saab suunata raha sinna, kus seda on vaja. me rääkisime täna saasta ja maksab põhimõttest, aga maksud loomulikult peavad olema õiglased, see on väga oluline faktor. oluline on äh, tänada raportööri selle raporti eest, mis näitab meile teed tulevikku ja loodetavasti suur enamus toetab seda raportit. tänan, proua kolleeg järgmisena proua Jordan Romana, palun. aitäh, praegusel hetkel on meil kakskümmend neli koma kaheksa protsenti elanikkonnast eh, tööta ning see on see teema, mida me peaksime praegu Äh, arutama, sest see, just see on seotud äh, majanduse käekäiguga, on vaja ressursse, on vaja tooraineid äh, ja on vaja ka konkurentsi. kuna toorainete poolest me ei ole niivõrd rikkad, siis me peame seda tõhusamalt majandama, kuid kuidas seda täpselt teha? on võimalused, kuidas vähem süüa, kuidas vähem autoga sõita, kuidas makse suurendada, kuid see ei ole lahendus. toorain, toormaterjalide mm, tõhus kasutamine on mm, meie jaoks uueks võimaluseks mm, selleks, et avada uusi tööstusharusid ja tehaseid, seda oleme me juba arutanud ka varem ja pärast mitmekuist arutelu oleme ka endapoolse otsuse vastu võtnud. praegu me räägime siin justkui ainult kärpemeetmetest. me peaksime leidma vi-, viise, kuidas oma majandust elustada. me peaksime täitma kõik need lubadused, mis on Äh, antud vastavalt enda juhistele ja prioriteetidele. mitmeaastane Euroopa Liidu äh, eelarve peaks seda kõike ka kajastama, väike eelarve ei ole hea eelarve me peaksime tagama selle, et need head meetmed, mis juba selles raportis on, siis äh, näiteks õigusakte peaks paremini, tõhusamalt ähm, ellu rakendama see aitaks üldist tõhusust suurendada, samuti innovatsiooni peaks soodustama, nii et komisjon, palun jätkake samal kursil. aitäh, härra Tomasescu. austatud ähm, kolleegid, vastus äh, nendele väljakutsetele, millega meie ühiskond äh, silmitsi on seoses ressursside mõistliku kasutamisega on keeruline, seda vastust ei ole lihtne leida. ma tahaksin siinkohal õnnitleda raportööri ja variraportööri tehtud töö puhul. oluline on see, et me teaksime, mida teha ja siis liiguksime nende eesmärkide poole. palju tuleb teha kohalikul ja riiklikul tasandil, näiteks kui mõelda ka linnadepoolsele panusele, siis äh, erinevused on väga suured. näiteks Saksamaal ja Hollandis äh, pole prügilaid, aga on piirkondi, kus on väga suured prügilad, nagu näiteks Rumeenia ja Bulgaaria ja on riike, kes on õigel teel, nagu näiteks äh, Rootsi. tahaksin öelda, et Rumeenia äh, valitsuse prioriteediks on kindlasti prügi taaskasutamine. piirkondlik ja kohalik tasand mängib olulist rolli Euroopa üldiste eesmärkide vastuvõetavaks äh, muutmisel ja strateegiate rakendamisel. väga oluline on see, et kodanikud äh, oleksid meie poolel järjest enam inimesi on proaktiivsed, järjest rohkem usutakse jätkusuutlikku tarbimisse. aitäh, Euroopa Komisjoni tehtud töö on heaks aluseks edaspidistele sammudele. tahaksin tänada ka raportööri. ilma selleta, et me muutume ressursside kasutamisel tõhusaks, ei saa me jätkusuutlikku majanduskasvu saavutada. mulle meeldib see kõikehõlmav ja projektipõhine lähenemis, lähenemine, mis hõlmab kõiki osapooli. mul on hea meel kuulda ka üleskutset seada sisse uus indikaatorite süsteem ressursside tõhusamaks kasutamiseks, see on ainsaks viisiks meie edusammude muutmisel. ma toetan ka püüdlust äh, kaasata energiatõhus Euroopa äh, programm Euroopa semestrisse. see, me peaksime kõik äh, keskkonnakahjulikud ained keelustama. selline ressursitõhus lähenemine ei ole mitte ainult vastutustundlikum, vaid toob endaga kaasa ka uusi töökohti, uusi tehnoloogiaid ja uusi motivaatoreid majanduse arenguks ma sooviksin ka, et ringlussevõtuturg Euroopa Liidus edasi areneks, kui me räägime loomsetest ähm, valkudest, siis siin äh, me ei räägi mitte, äh, siis me räägime siin ka paremast tervishoiust, aitäh. härra Perello, aitäh, ähm, asepresident härra Gerbrandi äh, raport äh, on praegu meie ees, tahaksin teda selle eest tänada. kuid kui me vaatame äh, seda teed, mis meil tuleb veel ära käia, siis näeme, et sellel teel on palju takistusi. me, meil on tegemist kriisiolukorraga, subsidiaarsuse põhimõte muudab mõned meetmed võimatuks kuid kui me räägime maksustamisest, siis äh, küll on küll ja, ja see ei ole viisiks kindlasti äh, jätkusuutliku arengu saavutamiseks. ja seetõttu me pöördume eesistuja ning komisjoni poole, kui me soovime Euroopa Liidus tõhusalt ressursse kasutades me peaksime ka vastavaid meetmeid võtma. toidukriisi tabavad kõige enam alati just va-, toidukriisid tabavad kõige enam just vaeseid inimesi ja me peame tegema kõik endast sõltuma, et ringlusse võtta oleks levinum. kui me vaatame ka tööjõu ja kapitali liikumist, siis tihtipeale äh, nende kaudu äh, liiguvad äh, keskkonna seisukohalt mitte jätkusuutlikud tootmisviisid. härra Kelly, palun üks kõige olulisemaid asju tuleviku Euroopa seisukohast on jääda konkurentsivõimeliseks, see aitab meie kodanike elukvaliteeti parandada. praegu oleme me liialt sõltuvad ressursside impordist kõigepealt peaksime püüdma kõrvaldada selle suure jäätmete hulga, olmejäätmete hulga. ja praegu on meil kõik tingimused selle kallal töö tegemiseks, ma tean, et ka minu enda äh, riigis, näiteks koolides on äh, teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja inimesed on praegu palju teadlikumad kliimamuutustest, äh, palju enam täis tahet äh, ka omalt poolt mingeid samme olukorra parandamiseks astuma. väga oluline on siin põllumajanduse osa. peaksime tagama toiduga varustatuse ja tagama selle, et põllumajanduses tehakse kõik nii keskkonnasõbralikult kui võimalik. muidugi energeetika on keskne küsimus mõningatel inimestel on reservatsioone näiteks äh, kivisöe kasutamisel, energia tootmisel, kuid äh, kui me räägime kiviõlist, äh, siis ähm, see on üks võimalus, erinevad bioenergia vormid ja Ehm, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia võimaldab meil eh, enam teadusuuringuid nendes eh, valdkondades läbi viia. ja lõpetuseks tahtsin mainida sinine majandus, blue economy, ehm, me peaksime ära kasutama ka seda potentsiaali, mida pakub meile meri Eh, siin kasutama laineenergiat, tuuleenergiat, eh, kuid muidugi ka toiduainete valdkond on siin samuti väga suure tähtsusega. mis ta Arseni? aitäh, härra Arsenis, palun. aitäh, volinik, kolleegid. volinik väga paljud äh, inimesed on täna siin äh, sõna võtnud äh, ja on räägitud sellest, kuidas me toetame teie algatust ja see on tõepoolest mõttekas, sest kuusteist tonni materjale, mida keskmiselt Euroopa Liidu kodanik tarbib ja kuus sellest, kuus tonni sellest läheb prügimägedele, see on kohutavalt suur kogus ja me peaksime kuidagi püüdma midagi nende arvudega teha, sest me ju teame, et meil on praegu tegemist ka majanduskriisi olukorraga ja kindlasti ei ole võimalik kriisist väljuda majan-, palkade ning pensionide kärpimisega, me peame äh, lõpetama raiskamise toodete tarbimise läbi. me peaksime olema isegi veelgi julgemad, võtma endale konkreetseid lubadusi. aitäh, nüüd äh, proua Piedikäinen lugupeetud asepresident, kui äh, meie finantssektor äh, on praegu äh, katastroofi äärel, siis sellest olukorrast saame kuidagi välja tulla, kuid kogu meie tarbimise süsteem kokku langeb, siis sealt ei ole enam mingit väljapääsu. selle vältimiseks mulle tundub, et komisjoni ettepanek ressursitõhusa Euroopa ülesehitamiseks on heaks alguseks, kui kindlasti peame me veel kaugemale minema. meil on vaja ressursside laiemat äh, defineerimist, me peaksime oma majanduskasvu strateegiatesse ressursitõhusust enam kaasama, pea, see peaks peegelduma äh, eelarvetes nii Euroopa Liidu kui riikide tasandil ja see peaks olema ka Euroopa semestri osaks, erinevate makromajanduslike analüüside osaks. seda peaksime arvesse võtma ka toetuste, riiklike toetuste määramisel. peaksime vaatama, milline on ringmajanduse või ringlussevõtu eh, osakaal nii et tahaksin igatpidi julgustada komisjoni eh, veelgi eh, suuremaid samme selles eh, valdkonnas ette võtma. ja kolleeg Tabaldi. aitäh nüüd kolleeg Tabaldi. lugupeetud kolleegid, komisjon on välja tulnud suurepärase ettepanekuga ja ja selle põhjal on koostatud ka väga hea raport. tahaksin rääkida veemajandusest äh, ja prügimajandusest. mis koostasime enda veekasutuse strateegia ja kindlasti on meil veel kaugele minna, äh, kuni me tõepoolest veekasutuses tõhusamalt hakkame tegutsema vaatame, milline on Vahemere ning Donau äh, jõe riikides veekasutus, kuid kui me räägime prügimajandusest, ma olen nõus nendega, kes äh, kes, äh, olen nõus nendega, kes ütlesid, et ähm, ringlusse võetavaid tooteid ei tohiks jõuda prügilatesse ja tean, et Ungari on selles kontekstis, et komisjon on Ungari osas rikkumismenetluse alustanud. proua Majekovitš, aitäh. lugupeetud volinik, kolleegid, lugupeetud raportöör, väga palju tööd on ära tehtud ja palju on ka juba saavutatud praegune olukord Euroopas sarnaneb olukorrale, kes, äh, inimesele, kes põeb kroonilist äh, taudi. mõned inimesed saavad oma äh, haigusega pika ja mm, eduka elu ära elada. kuid teiste puhul näeme, kuidas nende elu lõpeb varem. meil on vaja suuremat majanduskasvu, kuid samas peaksime kasutama vähem ressursse. jätkusuutlik äh, majanduskasv on veelgi võimalikum kriisi ajal kui külluse ajal, sest teada on ju see, et äh, küllus äh, ei too endaga kaasa loovust. oluline on selgitada seda, et kõik meie kodanikud saavad enam saavutada, kui kasutad, kui kõik teevad enda poolt ähm, enam. ja see on kõige parimaks äh, poliitikaks äh, selleks, et hõlmata kogu äh, ühiskonda, me peaksime ka teadlased ja innovaatorid hõlmama ja e-, Euroopa on siin heaks kohaks sellistest algatusteks, meil on juba head võrgustikud paigas ja kui me kõik majanduses mõistlikult tegutseme, siis äh, ei äh, sõltu me enam nii palju teistest ja tulevad ka uued töökohad. härra Soonik, palun. tänan, juhataja. majandus on kriisis, ressursse on järjest vähem, seetõttu on Euroopa Liit silmitsi väga suure väljakutsega. tuleks järele mõelda selle üle, millised on meil ressursside kasutamise harjumused, kui me tegutseksime tõhusalt, siis me ei säästaks mitte ainult keskkonda, vaid me vähendaks kulusid majanduses. me saavutaksime enamat, kasutades vähem ressursse. seetõttu on vaja välja töötada täiesti uus ressursside kasutamise mudel. kui rääkida majanduskasvu tagamisest, siis kasv on võimalik ainult siis, kui me kasutame ressursse säästlikult, siis järgneb sellele ka majanduskasv, suureneb konkurentsivõime ja me loome uusi töökohti. mul on hea meel, et me lepime siin raportis kokku innovatiivsetes lahendustes, mida oleks võimalik sisse viia ka sellistes valdkondades nagu kaubandus. ambitsioonikast plaanist ainuüksi ei piisa. me peaksime kõik väljaöeldu ka rakendama. praegust äh, määrust ja muid õigusakte tuleks meil paremini ära kasutada, mitte luua järjest uusi juurde ja liiga kõrged standardid võivad kaasa tuua selle, et osad liikmesriigid äh, satuvad äh, väga keerulisse olukorda ja siis meil ei ole võimalik strateegiat rakendada. tulevik sõltub sellest, kuidas me kasutame ressursse praegu, nii et meil on vaja tasakaalustrateegiat. suur tänu ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. esimesena saab sõna proua Pasescu, palun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru a depăși actuala criză economică. Trebuie să... Suur tänu, juhataja, et praegusest kriisist üle saada, on meil vaja leida uusi lahendusi arenguks ja majanduskasvuks. meil on vaja ambitsioonikaid äh, majanduskasvu tegevusplaani eesmärke, et tõsta oma elukvaliteeti. majanduskasvu edendamine peab loomulikult olema seotud ressursside mõistliku ja säästliku kasutamisega. me teame, et äh, paljud loodusressursid ei ole taastuvad, aga ka vett ja õhku puhast vett ja õhku ei ole saadaval lõputul määral. Euroopas on meil kõige suurem äh, erinevate ressursside kasutus per capita, seetõttu on oluline pöörata tähelepanu taaskasutusele ja tarbimisharjumuste muutmisele. suur tänu, juhataja eelmistel aastatel oleme olnud äh, silmitsi paljude äh, kriisidega. lisakriisi võib endaga kaasa tuua ressursside puudus, mis mõjutab negatiivselt meie majandust. ressursside säästlik äh, kasutus tulevikus on üks suurimaid väljakutseid, millega me silmitsi oleme meil ei ole vaja panna paika uusi uurimis- või äh, rakkerühmi, mis tulevad välja uute strateegiatega, mida siis ei rakendata. ma olen veendunud, et olemasolevad projektid ja algatused võivad meid sihile viia. kui me kasutame ressursse tõhusalt ja säästlikult, siis me saavutame sõltumatuse Äh, mõningatest äh, tarnijatest ja edendame ka majanduskasvu. proua Bilbao, palun. ma tänan, härra president. ma tervitan seda, et niivõrd tähtsaks peab see raport ressursside tõhusat kasutamist. arvestades, millised probleemid meil toorainega on, tuleb meil kasutada karistada neid, kes ressursse tõhusalt ei kasuta või eesmärgipäraselt ei kasuta. ja loomulikult ma tervitan seda eesmärki, et jäätmete hulk peab vähenema ja olemasolevad jäätmed tuleb paremini ära kasutada. ringlussevõtt peab paranema ning ka taaskasutus, selle puhul, mida ringlusse võtta ei õnnestu, peab laienema meil on vaja ka korralikult kategoriseerida jäätmed ja luua väärtusahel taaskasutuse puhul samuti. kui me vaatame prügilaid, siis eh, nendele tuleb ajapikku lõpp teha ning samuti jäätmepõletusele lõpp teha. aga see on meie ühine ülesanne ma tänan, volinik, kallid kolleegid. tööstus kasutab tohutul hulgal energiat ja haruldasi metalle tootmisel. ja meil on vaja mõelda tänaste põlvkondade, tulevaste põlvkondade huvidele seejuures ressursse tuleb kasutada tõhusalt, nad tuleb ringlusse võtta ja see on väga tähtis nõue, aga samas me ei saa alati kaasa minna turuga ja äh, alati kasumit taotleda, nagu mõned arvavad, äh, tuleks teha. tõhusam ressursside kasutus nõuab, et meie tootmise ja tarbimise mudelid põhjalikult muutuksid ja äh, ka vabakaubanduse puhul tuleb meil selle peale mõelda. meil on vaja eh, kohalikku tootmist, lühikese tootmisahelaga ja rohkem on vaja kasutada transportimisel avalikku transpordi infrastruktuuri. härra Prons. isegi kliima, kliimamuutuste skeptikud eh, mõistavad, et loodusvarad on ammenduvad ja nõudlus nende järele kasvab eksponentaalselt aga üks ressurss, mida tuleb ka käsitleda, on inimressurss, inimeste kvaliteet. kui me vaatame eh, komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta dokumendi seitsmendat lehekülge eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend, siin öeldakse, et Euroopal on palju tugevaid külgi ja me saame loota meie inimeste andekusele ja loomingulisele. see on tõesti huvitav tõdemus eh, aga autoril oli õigus. Euroopa inimeste eh, saavutused teaduses, tehnikas, kunstis on enneolematud ja mõtleme siis selle peale, miks me tahame nüüd Euroopa elanikkonda asendada nende inimestega nendest maailma osadest, kes ei ole olnud nii edukad. proua McInnes. Uh, ma tänan president ja minu tänud raportöörile eh, eh, teie äh, saaks kokku teie raporti nelja sõnaga, et ei tasu äh, raisata, aga nüüd on vaja äh, tõesti kasutada vähem sõnu ja võib-olla kogu tekst sõbralikumaks muuta, sest kui te seda teksti siit loete, see pigem halvab, kui mobiliseerib tegutsema. eriti kui me räägime siin toitumise muutusest ja maakasutuse muutusest, ma olen nõus lõikega viisteist kuus, jah, maakasutus, aga meil on vaja rohkem toota vähemate ressurssidega Euroopa Liidus ja lõige viiskümmend seitsegi on väga mõistlik, kus räägitakse tarbijate teadlikkuse tõstmisest. aga ma kardan, et lõige viiskümmend kaks ei ole sugugi hea. võib-olla parem kasutada siiski vähem sõnu, nagu öö, vanasti tehti, sest tõesti sellisel juhul selline raiskamine ka sõnade puhul väheneks. proua Matula. Utilizarea eficientă a resurselor energetice este un element esențial al politicii energetice. tänan, ütleb härra Matula. ressursside tõhus kasutus on oluline, et saavutada Euroopa Liidu sidus ja jätkusuutlik arenev aastani kaks tuhat kakskümmend ja ka pärast seda eesseisval aastakümnel ületab äh, taastuvenergia fossiilkütustest saadava energia määra, aga võiksime teha ka enamat. maagaas kindlasti mängib ka tulevikus Euroopa Liidu energia see, kus oma rolli tuleb arvestada erinevate tuluolukordadega ja ka sellega, et äh, tihtipeale on vaja suuri investeeringuid transportimaks energiat ühest liikmesriigist teise. me peaksime kaasama uutesse taristuprojektidesse ka erasektorit. suur tänu, äh, juhataja, ütleb härra Mikolašik austatud äh, volinik, äh, kolleegid, ma sooviksin õnnitleda raportööri suurepärase töö eest. kui me samamoodi jätkame ja kui me kasutame oma loodusressursse sama ebatõhusalt kui seni, siis äh, kannatavad kõige rohkem vaesed ja see toob endaga kaasa kõik negatiivset majandusarengule. me kõik teame, et Euroopas on järjest vähem ressursse ja me peame neid kasutama tõhusamalt. majanduskriis on endaga kaasa toonud selle, et Euroopa otsib uusi majanduskasvu võimalusi. majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika tuleb omavahel siinkohal segada ja meil on vaja läheneda sellele teemale visiooni omavalt. lõpetuseks äh, härra Luhan, palun. Äh, tänan, juhataja. Euroopa on tõhus ressursside kasutamisel, aga meil on vaja uusi tarbija harjumuste mudeleid ja meil on vaja ka uut tarbimisharjumuste juhtimist. kogu Euroopa energiamaastik tuleb ümber struktureerida. kindlasti tuleb kaasata piirkondlik ja kohalik tasand. Euroopa Komisjon peaks ette kirjutama sidusad eesmärgid äh, energiataristu valdkonnas ja seda kõike Euroopa üldstrateegia raames. ja kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis annan äh, sõna volinik Potočnikule. palun. ma tänan. kõigepealt pean ütlema, et see oli esimene tõeline äh, täiskogu arutelu, kus mina osalen ja ma tõesti hindan seda kõrgelt, see julgustab mind ja kui ma nüüd tahaksin vastata kõigele sellele, mida te ütlesite, innovatsiooni, veemajanduse, avaliku teavistamise eh, eesmärkide kohta, öko, disaini kohta, toiduainete kohta ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, mul kuluks väga palju aega, eh, sest need teemad, mida me arutame, on keerukad ja sellepärast võib-olla mõnikord on ka keeruline see mõttevahetus, aga keskkonnavolinikuna ma tahaksin rääkida mõnedest muredest, mida te siin tõstatasite ja need puudutavad ka majandust ja praegust olukorda ja miks see, mis on kirjas eh, Gerbrandi aruandes, raportis on niivõrd tähtsad. kahekümnes sajand oli ressursi äh, Eh, intensiivne eh, ajastu, majandustoodang suures kordi ja sama palju ka suurenes ressursside kasutamine. ja tulemuseks oli see, et ressursside hinnad, eh, kui neid nüüd üritada mm, määratleda, tegelikult alanevad ja kindlasti ei mõistetud seda, et ressursid ühel hetkel ammenduvad ja see mentaliteet püsib endiselt, aga nüüd on väga palju asju muutunud, elanikkond üha kasvab ja mitte ainult üheksa miljardit ei ole meid aastaks kaks tuhat viiskümmend, tähtsam on hoopis see ja raportis seda ka öeldakse, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend on oodata kolm miljardit elanikku juurde ja need on keskklassi tarbijad, kes on vaesusest välja pääsenud, aga nad ei muutu keskklassiks, kui me jätkame selle mudeliga, mis loodi kahekümnendal sajandil mida see tähendab Euroopale? Euroopa on väga sõltuv ressurssidest, ressursside hinnad, paljude ressursside hinnad on viimasel aastakümnel hakanud kasvama ja tegemist on tendentsiga, mida enamik ettevõtteid äh, prognoosib järgmisel aastal kas kaheksakümmend viis protsenti ja samas on need hinnad väga volatiilsed. nii et täna Euroopa ärisektor koondab sellepärast tähelepanu en-, mitte niivõrd tööjõu produktiivsusele, kuivõrd ressursside produktiivsusele, sest siin nad näevad, on peamised väljakutsed ja ka võimalused ettevõtted näevad eh, seda energeetika valdkonnas juba, samuti tooraine valdkonnas, need on muutunud kriitilisteks. ja mõnedes valdkondades võib-olla eh, asi ei ole veel nii hull, aga maa, vesi on ka ammenduvad ressursid ja peaksid olema meie ühiskonna ja ettevõtluse keskpunktis tulevikus. loodus ei ole veel niivõrd aktuaalseks muutunud inimeste silmis, aga see aeg tuleb Need on need meie ees seisvad väljakutsed ja kuidas see kõik nüüd seondub sellega, mida me kõik praegu läbi elame, nimelt kriis, majanduskasv, mida on väga vaja, uued töökohad, mis on absoluutselt hädavajalikud. nagu Olli Rehn ütles oma kõnes päev tagasi, kui meil oleks selline hõbekuulik olemas, me oleksime selle juba lendu lasknud, aga meil ei ole seda seda ideaalset lahendust ja meil on vaja järjekindlalt tööd teha ja mõnedes valdkondades Euroopa on tugev ja võib veelgi tugevamaks muutuda. anded, teadmuspõhine majandus, teadusuuringud, innovatsioon on meie tugev külg. ja teine selline valdkond on ressursside efektiivne kasutamine. miks nii, vähem vett kasutades, vähem energiat kasutades, vähem toorainet kasutades, tootes tooteid, mida on võimalik korduvkasutada, ringlusse võtta, meie majandus edeneb. see on väga tähtis meie ettevõtetele, nii et majanduslik vastupidavus ja ka keskkonnaalane hoolivus ja vastupidavus üheaegselt peavad olema meie silme ees. me peame rääkima nendest asjadest ühel ja samal ajal, nii et ma hindan seda, et te juhite tähelepanu, kuivõrd pakilised need küsimused on ja tõesti, me üritame sellest kõigest rääkida, kui me räägime oma poolaastast semestrist, arutame neid küsimusi ka ja meie suund on tõhusama energiakasutuse suunas. ja nagu üks kolleeg ütles, et makse ei maksa karta, aga me ei paku välja ei midagi rohkem ega vähem, kui et nihutada maksud tööjõult Euroopas. Euroopas on tööjõud väga-väga kulukas, meie tahame nüüd maksud tööjõult nihutada selles suunas, mis meie jaoks on mõttekas, näiteks prügilate maksustamisele, keskkonnakahjulike maksude kaotamine on samuti väga mõttekas, eriti kus meie eelarved on niivõrd keerulises olukorras. me arutame neid küsimusi liikmesriikidega, me teame, et neil on siin oma vastutus kanda, me anname neile siin nõu ja märtsis kaks tuhat üksteist ülemkogu toetas seda, mida me oleme välja pakkunud. ja nüüd ülejäänu osas jah, me töötame selle kallal, et teekaart, tegevuskava ellu viia ja meie tähelepanu on käesoleval aastal koondunud ennekõike veemajandusele ja ressursiohutusele ülemineku platvormiga me alustasime ka mõned päevad tagasi, mõned teist osalesid selle käivitamisel. see peaks andma kätte poliitilise suuna, milles liikuda. see on üks osa seitsmendast keskkonnaalasest tegevusprogrammist, väga tähtis osa. ja äh, efektiivsus, ressursikasutuse efektiivsus on väga tähtis. paari päeva pärast Rio kakskümmend äh, tasemel me arutame ka neid küsimusi, see on täpselt seesama, asi ei puutu ainult Euroopat, vaid on vaja võtta maailmal, kogu maailmas kohustusi, sest need on hädavajalikud. ja lõpetuseks, kui kõik läheb hästi, siis pruuni kasvuga jätkates me ei arutaks täna rohelist kasvu pruunil kasvul on juba piirid ees ja ettevõtjad on seda mõistnud, aga meie poliitikutena peaksime seda ka mõistma. ja kui me räägime rohelisest kasvust, siis tegelikult me räägime sellest, kuidas kavandada tulevast majanduskasvu nii, et see tooks tulu ja heaolu suuremale osale ühiskonnast, kui täna pruun majanduskasv toob ma ei taha siin mingit katastroofistsenaariumi maalida. ei, me oleme intelligentsed lii-, inimesed, liigid, ühiskonnad. aga meil ei ole valikut. <laughs> kõik see on vältimatu. ma tänan teid, kes te jäite siia meie arutelu lõpuni. ja Kommissar, wir bedanken uns bei Ihnen für me täname teid nende lõppsõnade eest ja nüüd päris lõpetuseks saab sõna raportöör Gerbrandi. voorzitter, <clears throat> dank u wel en laat ik. ma tänan, härra president. ma alustaks sellest, et tänan kolleege väga laia toetuse eest minu raportile. mul on selle üle suur heameel. ma kuulasin väga tähelepanelikult mida te ütlesite ja ma näen, et meil on siin laiapõhjaline konsensus, et on vaja tõhusamalt kasutada ressursse, tõhusamalt kasutada energiat, aga me ei ole ühel meelel selles, kuidas me peaksime selleni jõudma ja mis tempoga. ma tahaksin teha mõned märkused. see tempo, mida me saame endale lubada, seda ei otsustata mitte ainult siin Euroopas, vaid selle otsustab ikkagi maailm meie ümber ja me peame mõistma, et maailmas areneb kõik niivõrd kiiresti, et me lihtsalt ei saa omale lubada seda luksust, et me ei ole auahned komisjoni ettepanekute osas jah, ökodisaini on siin pisut kritiseeritud ja mina reageeriks sellele järgmiselt. tegemist ei ole eh, seadusloomelise tekstiga, mida me täna arutame ja homme hääletame. ei, tegemist on poliitilise tekstiga, kus on toodud meie te tulevase tegevuspoliitika peamised suunad. nii et ma ei hakka üksikasjalikult seda käsitlema, kuidas ökodisaini direktiivi kohaldada, vaid pigem arutagem seda, et kui me välja töötame tooteid, siis me peame arvestama ka äh, et need ressursid, mis sellesse tootesse lähevad, leiaksid efektiivset kasutamist. nii et meie selle raportiga siit parlamendist saadame teile väga võimsa sõnumi ja anname komisjonile toetuse, et ta saaks teha järgmisi samme siin toodud suunas ja tähtis on, et meie agenda oleks veelgi auahnem kui see, mis volinik Potečnik välja pakkus. meil on vaja mõelda ka õigusaktide peale. meil on vaja paremini ellu rakendada olemasolevad õigusaktid, aga välja töötada ka uued õigusaktid, meil on vaja mõlemat. ja lõpetuseks, see puudutab nõukogu nõukogu on saatnud väga tugeva signaali komisjonile ja parlamendile. liikmesriikide sõnum on olnud, et tahame olla väga auahned, mitte ainult auahnuse pärast, vaid sellepärast, et Euroopa majandus seda väga-väga vajab. see samamoodi nagu meie finantsturud ootavad, et meie Euroopa liidrid pakuksid välja lahendusi ja tegutse tuleb täna, mitte homme. ma tänan äh, raportööri raporti eest, sellega on meie arutelu lõppenud ja hääletamine toimub homme kell kaksteist keskpäeval. ja nüüd me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde